ma tervitan kõiki kultuurikomisjoni sügispoolaste esimesel koosolekul. meie esinaine eh, Peetra Kamerveerti pole täna kohal, ta ei saanud täna tulla, sellepärast ma juhin tänast koosolekut. me alustame esimese päevakorrapunktiga. päevakorra vastuvõtmine, kui vastuväiteid ei ole, siis me ühendaksime eh, või vahetaksime äh, hääletuse ajal kaks punkti, sest et raportöör kolleeg Lokkekaar on veel ummikus, aga ta kavatseb siia ikka jõuda. kui teil midagi selle vastu ei ole, siis vahetaksime need kaks hääletatavat teemat ära, vastuvõtjad ma ei näe, suur aitäh. teine päevakorrapunkt, istungite, eelnevate istungite protokollid kaheksateistkümnendal, üheksateistkümnendal juunil ja üheteistkümnendal juulil Teil on need protokollid teie dokumentide seas, kas selle suhtes on märkusi? kui ei, siis teeksin ettepaneku äh, protokollid äh, kinnitada. kui istungi, tänase istungi lõpuni ei ole, esita keegi vastuväiteid. kolmas punkt ja need on esimehe teadaanded. kõigepealt tõlge. ma loetlen tõlgitavad keeled prantsuse, saksa, itaalia, inglise, kreeka, hispaania, tšehhi, eesti, ungari, poola, Bulgaaria ja Rumeenia. ma tahaksin viidata sellele, et sellest istungist toimub veebiülekanne ja nüüd me olemegi juba neljanda päevakorrapunktini jõudnud see puudutab äh, hääletamist, palun leidke oma hääletuskaardid ja siis me saaksime juba alustada. vastastikune diplomite tunnustamine ja hääletame selle kohta kirjutatud arvamust. tahaksin aga eelnevalt öelda et ALDE on esitanud kaks suulist muudatusettepanekut ja kui me need läbi vaatame, siis saame minna kogu dokumendi hääletuse juurde, alustame hääletusega. see vastastikune automaatne diplomite tunnustamine, kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt juhataja parandab ennast, kolmkümmend seitsmest on jutt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, poolt. tahate, et kolmekümne seitsmendat kontrollime, aga palun. muudatusettepanek kolmkümmend seitse. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kompromiss poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt. ja koos selle suulise muudatusettepanekuga muidugi. seega kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt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 erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli koos suulise muudatusettepanekuga üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hääletame tervikdokumenti, hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. vastu võetud õnnitlen. üheksateist poolt, vastu ei keegi, erapooletuid üks, väga hea tulemus. To the second uh,, to our second vote, to the draft opinion. ja nüüd teine hääletus. kolleeg Lokkekaari Äh, raport, äh, siin te olete nüüd ka juba kohal, mul on väga hea meel, teil on sõna, palun. laske käia. Let's start the vote, amendment one. alustame hääletamisega, muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükkatud. üksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõpphääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend, seitseteist poolt, viis vastu. ja ei ainsatki erapooletut. kolleeg Lokkekoor, kas te tahate nüüd sõna? tahan öelda aitäh. ma arvan, et läbirääkimised on olnud viljakandvad ja väga head. muudatusettepanekud on olnud samuti head ja edukad, seega tulemus oli veelgi parem kui esialgne variant ja aitäh ka abi eest kõigile, tänan! suur aitäh selle töö eest! ka mina tänan teid tehtud töö eest mis puudutab hääletust ja neid suulisi muudatusettepanekuid ja suuliste muudatusettepanekute vastuvõtmist siinkohal on väga oluline, et tehtaks lobitööd selleks, et antud äh, järelpärimise, äh, pärimine jõuaks oktoobris äh, täiskogule ja et hääletamine saaks toimuda täiskogul juba novembris seepärast tahaksin ma kõiki paluda eh, teha kõik endast olenev selleks, et me nii kaugele jõuaksime. ja me jätkame järgmise päevakorrapunktiga, see on päevakorrapunkt number kuus. tegemist on algatusraportiga. kultuurivaldkonna uus tegevuskava. Äh, raportöör on Georgios Grammatikakis, sotsiaaldemokraat muudatusettepanekute tähtaeg on kaksteist september kell kolm pärastlõunal ja kahekümnendal novembril me hääletame seda dokumenti meie komisjonis, selleks et hääletada selle üle täiskogul detsembril kaks tuhat kaheksateist. me viisime läbi enne suvevaheaega kuulamise kultuurivaldkonna uue tegevuskava osas kuulasime ära ekspertide arvamuse ja ma loodan, et see kuulamine andis oma olulise panuse selle algatusraporti koostamisse. nüüd me saame seda ka koos meie komisjoni liikmetega ühiselt arutada, ma ei tahaks aega viita aga tahaksin kõigepealt tervitada kolleeg Grammatikakist, kes terve suve töötas palehigis, teil on viis minutit. aitäh, proua juhataja. uus Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava on väga oluline dokument, sest see annab meile võimalus äh, koordineeritult edendada Euroopa kultuuri ja kultuuri- ja loomevaldkonna inimeste tegevust. see dokument valmib väga õigel ajal. meil on ju käesoleval aastal, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal kultuuripärandi aasta ja kultuur on tegelikult erakordselt tähtis, võib-olla kõige tähtsam ühenduslüli Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. kultuur ei hõlma mitte ainult kauneid kunste, vaid siin äh, sünnib ka väga palju olulist äh, rahalises mõttes ja äh, kultuuritööstus annab kaks koma üheksa protsenti Euroopa Liidu SKT-st. ja seepärast on vaja, et eraldataks vajalikke vahendeid kultuurivaldkonna edendamiseks. näiteks programm Loov Euroopa, nõudlus selle järele on väga suur, aga siin ebapiisab vahendeid. tuleb arvestada, et et eh, kultuurile eraldatavad summad moodustavad üldeelarvest vaid null koma viisteist protsenti, siis tähendab see seda, et me peame tegutsema oluliselt eh, otsustavamalt selleks, et eh, kultuurivaldkonda edendada ja me tervitame komisjoni valmisolekut eraldatavate vahendite suurendamiseks ja kahekordistada see järgmise mitmeaastase finantsraamistiku käigus. väga oluline on kultuuri edendamine erinevatel kultuuritasanditel, kuid sellel kõigel on ka tähtsus oma praktilise, praktilises elus. kuid me ei tohi mitte mingil juhul läheneda nii, nagu võiks selle valdkonna rahastamist vähendada loovvaldkonna töötajad suudaksid anda suuremat panust. ja meil on vaja tõesti andmeid selleks, et tõesti ka põhistada oma seisukohti. ja me peame mõtlema, kuidas me saaksime saadud tulemuslikkust senisest paremini hinnata. kultuur on avalik vara ja kultuurilise tundlikkuse äh, ja teadlikkuse äh, suurendamist on vaja edendada. me peaksime pöörama siin enim tähelepanu ka haridusvaldkonnale, kes saaks, mis saaks seda toetada. me peame kultuuriloomet jätkuvalt äh, levitama Euroopa Liidu kodanike seas aga selleks meil on vaja vajalisi, vastavaid rahalisi vahendeid. me peaksime vältima topeltmaksustamist riikidevahelistes suhetes, me vajame uusi eh, digitaalfaile ja me peame edendama valdkondi, mis sisaldavad väga spetsiifilisi kultuurivaldkonna teemasid kogu Euroopa Liidu jaoks me peame tõepoolest koostama sellise ühtse, eh, ühel lehel, eh, ühe süsteemi nimekirja internetis, kus tõepoolest oleks võimalik kõigil saada ühest allikast üks ülevaade. meil on vaja kultuuriloome valdkonna töötajate majanduslikke ja sotsiaalseid tingimusi parandada väga sageli, aga nende positsioone nõrgestatakse. ja lisaks sellele on tegemist probleemiga, et digitaalselt kuritarvitatakse loomevaldkonna töötajate loomingut. me peame seetõttu tagama, et me asutame või algatame digitaalse platvormi Äh, kus oleks võimalik jälgida äh, Euroopas äh, valminud filme ja, ja tagamaks, et nende filmide loojad saaksid ka asjaomase tasu. kui me räägime muusikast ja raamistikust Muusika liigutab Euroopat, siis Äh, see on Euroopas lakkamatult alafinantseeritud. muusika on rahvusvaheline keel, mis toob rahvaid lähemale. lõpetuseks tahaksin peatuda välispoliitilisel mõõtmel. ka Euroopa rahvusvaheliste kultuurisuhete strateegia vajab edendamist, sest Äh, kultuur on väga paljugi, on just see, mis identifitseerib eurooplast kui eurooplast. Euroopa äh, saaks tänu sellele äh, laiemat kandepinda maailmas ja me saaksime seeläbi võita juurde uusi sõpru. see annaks võimaluse andekatele eurooplastele jõuda senisest enam erinevate rahvasteni Äh, see oli minu poolt kõik, tänan kõiki äh, raporti aadressil tehtud märkuste eest. aitäh, härra Grammatikakis. nüüd saavad sõna variraportöörid, kes sooviks midagi öelda härra Grammatikakise raporti kohta seni ainult üks variraportöör, seega ainult üks sõnasoovija. proua Pilde, palun. ei, okei okay.. kui variraportöörid sõna ei söövi, siis ma saaksin loomulikult küsida, kas keegi eh, teine sooviks sõna. kolleeg Šoidrova, palun uh,. Speaking time, yes now yes., just now kui te praegu mulle sõna annate, siis väga hea. kui äh, variraportööri ei ole, siis räägin mina. suur tänu, ma sooviksin tänada raportööri koostatud dokumendi eest, mis on positiivne, aga samas ka kriitiline. oleme arvamusel, et kultuur mängib väga olulist rolli ja mul on hea meel, et ta toonitab sotsiaalset ja majanduslikku rolli. see on väga tähtis Euroopa Liidu kodanike eh, elu jaoks. me soovime olla rahul äh, kultuuri toetamisega Euroopa Liidus, aga et see rahulolu saavutada, peame me olema ka kriitilised. meil peaks olema ühtne platvorm, ühtne kontaktpunkt. Neid projekte tuleb äh, toetada, need on väga positiivsed ja tõesti väärivad meie tuge. ja veel mõned äh, punktid meil tuleb loova Euroopa vahendit äh, muuta tõhusamaks, sellepärast et äh, paljudele taotluse esitajatele on kogu see protsess liiga pikk ja keeruline ja selles suhtes tuleb midagi ette võtta. olgugi, et meil ei ole palju finantsvahendeid peaksime me siiski panustama läbipaistvusele, seda tuleb siin toonitada. samuti tuleb tähelepanu juhtida sellele, et Euroopas on palju tegevusi, mille poolest on tuntud just nimelt Euroopa, näiteks kultuuripealinnade valimise traditsioon, Luksi auhind ja nii edasi. me peaksime tegema süstemaatilist tööd äh, nende vahenditega, nii et äh, see, mida linnad või üksikud äh, organisatsioonid teevad, nende tegevuste organiseerimisel saaks ka esile tõstetud ja tulevikus kindlasti jätkatakse nende töödega meil tuleks luua Euroopa pärandi toetamise võrgustik ja toetada seda finantsiliselt. oluline on, et need programmid, mis juba eksisteerivad, saaksid tõhusalt edasi toimida nende huvides, kes on juba nendesse programmidesse kaasatud. suur aitäh, proua Kosta. annan teile sõna kõigepealt ma tahaksin tänada Kolgrammatikagi selle suurepärase raporti eest, mis kujutab endast väga head alust edasiseks tööks. ma, meie soovime reageerida komisjoni teatisele ja rõhutada, et kultuurivaldkonna uus tegevuskava ja mis äh, vana sündis küm-, kahe tuhande seitsmendal aastal, aga nüüd me läheneme asjale palju ulatuslikumalt. ma hindan väga kõrgelt seda, et kolleeg Grammatikakis on võtnud vastu väga paljud meie algatused, initsiatiivid ja mõtted ja kaasanud neid raporti projekti. oluline on ka rakenduskava selleks, et nende programmide, mm, et need programmid ellu viia kultuuridiplomaatia, sellel on rahvusvaheline mõõde ja omab olulist rolli eh, loovtööstuses, sellel on strateegiline tähtsus ja see näitab kunstnike pädevust digitaalajastul. hiljem ma võib-olla selgitaksin seda teemat põhjalikumalt, kuid me ei tohi unustada, et praegu on meil Euroopa kultuuripärandi aasta. see annab meile raamistiku selleks, et välja töötada pikaajaline strateegia. me peame endalt küsima, mida me kavatseme sellega saavutada, kui äh, äh, senini on olnud kõik eraldatavad rahalised vahendid nii äh, põhjendamatud meil on null koma viisteist, nüüd me tahame saavutada taset null koma viie protsendi eraldust üldeelarvest. ja ma arvan, et Euroopa uue horisondi programmi Horisont raames on see väga oluline aspekt. ma olen nõus sellega, mis ta ütles digitaalse äh, portaali kohta. meil on vaja tõesti sellist spetsiifilist portaali, kus kodanik saaks teavet erinevatest programmidest. ja ka kõik äh, projektide rahastajad oleks sinna sisse kantud nii Euroopa kui rahvusvahelisel tasandil, sest see aitab kaasa kultuuridiplomaatia edendamisele selleks, et leida kiireid vastuseid tekkinud küsimustele härra Grammatikakise raporti projekti eh, tuleks võib-olla kaasata ka punkt, et mis aitaks võimalus, mis annaks võimaluse kultuuride eh, kvaliteetseks hindamiseks ja selleks, et toetada senisest enam liikmesriike ja mõjutada positiivselt avalikkust, senisest enam rahalisi vahendeid eraldama. tehnoloogia, digitaalsus, teabevabadus, see aitab kaasa integratsioonile. praeguseks on tegemist olukorraga, kus väga paljudel kodanikel ei ole kultuurile juurdepääsu. võib-olla võiks kolleeg Grammatikakist ka äh, öelda midagi autonoomse mõõtme kohta, äh, mis toob endaga kaasa, kui keegi on elukutseline kultuurivaldkonna töötaja härra Aukin, palun, kaks minutit. suur tänu, ma tahaksin ka raportööri tänada ja talle tunnustust avaldada, sest äh, see oli väga äh, ulatuslik raport. nüüd äh, mitmekesisuse kohta tahaksin öelda, et ähm, räägitakse, et Euroopa kultuuri trumbiks on visioonide mitmekesisus, aga arvestades äh, erinevaid keeli, rahvaid, kes on esindatud Euroopa Liidus ja praegust rände äh, äh, voogu, siis võib-olla äh, tõesti see rikastab meie kunsti mitmekesisust, aga kui me räägime sotsiaalkultuurist, siis tuleb olla aus. me peame oma põhikultuuriväärtusi kaitsma ja e, loodame, et kõik austavad neid väärtusi, sõnavabadus, sooline võrdõiguslikkus, võrdsus seaduse eest. ma tahaksin öelda, et praeguse poliitilise klassi oht on see, et kui kodanikud hakkavad kaebama ja protesteerima, siis äh, öeldakse, et tegemist on paremäärmuslastega, samal ajal kui tegemist on hoopis äh, progressiivse liikumisega, äh, sest me teame, et kui mõned teised kultuurid imbuvad Euroopasse, siis võib-olla nende esindajad sugugi ei austa meie Euroopa põhiväärtusi ja seetõttu me peame oma põhilisi kultuuriväärtusi rõhutama. tänan. aitäh, Julie Ward. Thank you very much suur tänu. ma hindan kolleegi, kolleegi tehtud tööd, eh, eriti eh, seda, et on arvestatud neid küsimusi, mida mina olen tõstatanud, näiteks sõnavabadus eh, see ei tulnud komisjoni ettepanekust sugugi selgelt välja, aga see on praegusel hetkel eriti tähtsaks muutunud. seega väljendusvabadus, kunstilise eneseväljendusvabadus, kõik on olulised teemad mis on kajastatud ka selles raportis. kasutan võimalust kolleegidele öelda ka seda, et homme korraldan ma konverentsi siin parlamendis eh, Voices of the Silence, vaikuse hääled ja see räägib just ohust eh, kunstilisele väljendusvabadusele ja eh, me arutame seda, kui oluline see on nii poliitikutele kui loomesektorile kui kodanikuühiskonnale, kõigile kes hoolivad Euroopa projektist. mul on hea meel, et me suutsime mõned sõnad ära muuta, kunsti saime sisse, tehnoloogia, matemaatika, inseneriteadused ja kunst on ähm, võrdse tähtsusega. teadusuuringud uudishimu, see on kõik loovusega seotud ja me teame, kuidas muusikud ja, ja tantsijad äh, on üle võtnud teaduskontseptsioone ja rikastavad oma loomingut nendega, seega äh, see ähm, selline STEAM nimetusega teema on nüüd tähtsamaks saanud ja mul on hea meel selle üle. tähtis on ka, et rõhutatakse kunstnike toetamist, et nad suudaksid ära elatada ennast sellega, mida nad teevad, mida nad loovad. järgmisel nädalal hakkame arutama eh, autoriõigusi ja mm, peame suutma neid kaitsta, vastasel korral ei ole meil üldse enam sellist eh, ärksat kultuuripilti, meie kultuur amer-, amerikaniseerub. nüüd tahaksin veel äh, Euroopa projektist ja kultuurist rääkida paar sõna. et äh, laiemas perspektiivis on kultuur mänginud väga olulist rolli Euroopa projekti väljakujunemisel. juba algusest peale mm, käisin Edinburgh festivalil äh, suvel ja tuhande üheksasaja neljakümne seitsmendal aastal peale teist maailmasõda sai see festival alguse. Euroopa projekt on samuti rahuprojekt, meie usume rahusse me usume, et naabritega tuleb pigem dialoogi pidada, mitte võidelda nendega ja äh, meil on olemas ka kultuuridiplomaatia strateegia, jällegi minu jaoks aitab see meenutada seda, äh, mida tähendab Euroopa projekt ja tahaksin kolleegidele ka meelde tuletada, et kultuur ei ole midagi äh, muutumatut, vaid midagi, mis areneb. kultuuriagenda juurde tuleb ikka ja jälle tagasi tulla, sellepärast et meie kultuur on rajatud mitmekesisusele, äh, relig-, religioonide, ähm, etniliste gruppide, keelte mitmekesisusele ja tahaksin öelda, et sinna hulka kuulub ka islam. mõnedele parlamendiliikmetele võib-olla ei meeldi see, aga äh, üks kaunimaid paleesid Granadas on ju islami äh, päritolu ja, ja see on täiesti erakordne. islam ei ole midagi uut Euroopas, islam on olnud Euroopas tuhandeid aastaid ja ma arvan, et lihtsalt mõned inimesed peavad nüüd hakkama sellest aru saama. The next is Mr Zamidine. aitäh, Zamidine, palun um,. Thank you, thank you very much I.... suur aitäh. ma tahaksin ka äh, tunnustust avaldada härra raportöörile, härra grammatikakisele. juulikuus toimus sel teemal ka kuulamine ja raport on arvanud, et uus agenda peaks olema suurepärane võimalus selleks, et ühendada Euroopat, äh, sest see, mis meid ühendab, on kultuur ja sellepärast on ka tähtis kasutajasõbralik uus platvorm internetis. meil on vaja, eh, et seda eh, uut agendat vaadeldaks ka meie uute tehnoloogiliste arengute kontekstis. oluline on kas eh, rõhuasetus sõnavabadusele kultuur ilma väljendusvabaduseta ei ole kultuur ja isegi minu oma koduriigis, kui ma näen, et poliitikud tahavad kultuuriprotsessi kuidagi sekkuda või valida näiteks kunstnike erinevate ürituste jaoks, tunnen, et kultuur selle tõttu kannatab. seetõttu on vaja mobiilsusskeeme edendada kogu Euroopas kunstnikel vaja uue, uusi suuri võimalusi kohtumiseks, eriti väikeriigi kunstnikele nagu Malta kunstnikele. Neil on vaja võimalusi näidata, demonstreerida oma tööd. ja me oleme tõsiselt äh, siin ka äh, arutanud autoriõiguse küsimusi ja tõesti äh, varsti hakkame jälle hääletama autoriõigusi. ma olen öeldud, et praegune hüvitis autoritele tegelikult ei äh, kata isegi nende loominguks tehtud kulutusi, ma ei räägi üldse tunnustusest äh, kunstnikele ja loojatele, seega tegemist on väga olulise aspektiga. räägime ka Euroopa dimensioonist. Euroopa mõõde on midagi, mille üle me peaksime kõik uhked olema ja mida me peaksime edendama. vastasel korral äh, Äh, tõesti, kõik amerikaniseerub ja seda on väga, väga selgelt juba näha filmimaailmas, kino, kunstis. me tahaksime rohkem äh, Euroopa filme näha, eriti koolides. meil on olemas audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv, aga äh, selline filmipoliitika peab olema laiem, mul ei ole midagi Hollywoodi vastu, kui, või, või Bollywoodi vastu, aga mm. me peame olema siiski teadlikud sellest, mis on Euroopa filmikunst. ja veel paar mõtet, millest ma tahtsin siin rääkida, tahtsin teiega jagada, nimelt üks asi on oma identiteet, teine küsimus on mitmekesisus, mitmekesisus tähendab kultuuridevahelist dialoogi ja lõpuks äh, me räägime kõik innovatsioonist, investeerigem siis äh, innovatsiooni ja kunstnikud on sageli kõige innovatiivsemad, toetagem neid, äh, toetagem kõiki kunstnikke ja sellepärast tulebki nõuda, et kunstnike tööd ja loomingut tuleb tunnistada ja nad peavad õiglast hüvitist saama selle eest Madame la Présidente, je prends bon... suur tänu, proua Kaldeja. Äh, ma arvan, et äh, meie komisjonis on, äh, on sageli parlamendisaadikuid puudu. kujutage ette, ma ei tunne ennast hästi, ma ei taha koosoleku lõpuni olla, aga ma äh, hea meelega võtan sõna, võin proovida muidugi. et aga tõesti, näete, siin pole ka komisjoni esimeest sageli kohal ja mina tegelikult ei ole täna vormis ja ei ole nii, et me alati ühed ja samad inimesed peavad sõna võtma. no tahate, et ma sõna võtan? Természetesen ez szíve joga, hogy hozzászól, vagy nem. Köszönöm loomulikult on see teie otsustada, kas te tahate midagi öelda või ei ja ma tänan kõiki, kes sõna soovisid. nüüd ma tahaksin küsida komisjoni esindajalt, kas neil on ka midagi öelda? keegi ei tahagi või? ah, on siiski. aga palun um,. Like to, uh... ma tegelikult uh, sooviksin tänada raportöör Grammatikakist tema töö eest, see on olnud väga põhjalik ja äh, hästi kooskõlas Euroopa uue agenda ettepanekuga, mis, mille koos, komisjon vastu võttis. nüüd äh, siin kutsutakse üles komisjoni teatud samme astuma, me nõustume täiesti sellega, kõik on dokumenteeritud, ähm, tuleb arutada ka, milline on järgmise et-, eelarve ettevalmistamine loov Euroopale ja teistele kultuuriprogrammidele mitmeaastasest finantsraamistikus. mitmed parlamendisaadikud tõstatasid täna küsimuse ka soovist saada rohkem informatsiooni ühest kohast, ühe kindla lingi alt kultuuri kohta ja kultuuritegelaste kohta ma võin teile selgitada, et aastate jooksul on selles suunas ka liigutud, eriti seoses kultuuripärandiga, me oleme kaardistanud erinevaid programme, eh, kust on võimalik kultuuripärandi eh, kaitseks eh, rahastamist leida, need on kõik ühendatud, meil on olemas Sloov Euroopa kontaktametnikud liikmesriikides, kes koguvad informatsiooni oma riigist ja jagavad informatsiooni, me kasutame sotsiaalmeediat ja Facebooki, Twitterit, et, et informatsiooni levitada ning püüame ka süvalaiendada kultuuri ja viia selle eh, teistesse Euroopa Komisjoni portaalidesse, näiteks eh, linnaelu portaali. muidugi, alati võib rohkem teha, tuleb järelmõelda, kuidas seda teha, kuidas paremini teha tulevikus, aga teatud määral on uus Euroopa kultuuriagenda midagi, mis on juba äh, erinevaid mõtteid kokku toonud, ühendanud erinevaid programme, millega toetatakse kultuuri- ja loomemajandust. ma ei tea, kas te olete näinud seda kuuekümne kolme leheküljelist töödokumenti komisjoni personalilt, selle, selles kirjeldatakse erinevaid projekte, mis on saanud toetust Euroopa Liidu vahenditest. ja nüüd meediapluralismist. mulle tundub, et äh, see on oluline, siin sooviti teatud, äh, teatud äh, edetabelit võib-olla või tulemustabelit järgida. meil on olemas iga-aastane meediaseire komisjonis, jälgitakse, kas meediapluralism toimib ja sooviti ka, et meil oleks tulemustabel kultuurilise mitmekesisuse kohta. muidugi aastate jooksul on komisjon selle üle mõelnud, aga see on intellektuaalselt ja metoodiliselt ka päris suur väljakutse, muidugi eh, me ei ole seda mõtet kõrvale heitnud, tänan. aitäh nüüd ma annaksin veel kord sõna kolmeks minutiks raportöörile, palun. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ευχαριστώ. Jah, teen lühidalt, ma tahaksin tänada kõiki kolleege tehtud märkuste ja nõuannete eest. tahaksin viidata sellele, et programm Loov Euroopa kannatab selliste keeruliste menetluste käes. proua Kosta, ma leian, et on väga positiivne, et ka teile on jäänud mulje, et äh, oleme kaasanud mitmeid pikaajalisi probleeme kultuurivaldkonnas sellesse dokumenti. kui me räägime statistikast, siis meil on vaja kvalitatiivseid elemente, et olukorda fikseerida ja selleks, et tagada ühtne poliitiline lähenemine, me ei tohi samuti unustada, Äh, pagulasi ja migrante. ja kui me räägime äh, mediaalsest mitmekesisusest, siis on selge, et Euroopa kultuuri äh, nõnda öelda ähvardab Ameerikast leviva kultuuri pealetung loomulikult on siin tegemist ka intellektuaalomandi õiguste kaitsega ja ma tahaksin komisjoni esindajatele rõhutada, et olen tänulik selle eest, et algusest peale olete olnud väga koostööaldis ja lõpetuseks veel üks idee, mida ei ole selles raporti projektis veel kirjas, aga ma tahtsin seda kõigepealt kolleegide peal testida tahaksin teha järgmise ettepaneku, et see on huvipakkuv ka antropoloogilisest seisukohast. me peaksime kultuuriisiksuse aasta korraldama, et me saaksime Euroopa kultuuriisiksuseks valida isiku, kes kehastab Euroopa kultuuripärandit, no näiteks Leonardo da Vinci või Kopernikus, äh, Shakespeare, Picasso, Michelangelo. Need oleksid minu ettepanekud, et näiteks me kasutaksime neid isiksusi selleks, et tutvustada oma äh, kultuuri kogu maailmas suur aitäh, suur aitäh, kolleeg Grammatikakis selle hea idee eest. ma tahaksin täna ka äh, selle arutelu eest, mille me just maha pidasime. minu arvates pole see sugugi paha mõte, meil Ungaris on juba säärane praktika, et mingi aasta nimetatakse mõne kuulsuse järgi nagu Janos Orange. ja et selle aasta vältel koolides erinevate ürituste käigus äh, käsitletakse teemasid, mis puudutavad nii kuulsaid inimesi. mina toetan teie ideed. tahaksin veel kord viidata ka sellele, et selle raporti kohta saab teha muudatusettepanekuid kaheteistkümnenda septembri kella kolmeni pärastlõunat ja me pea, saame sel juhul kahekümnendal novembril hääletada selle dokumendi üle jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde. see puudutab parlamendi seisukohta. kui silmas pidada mitmesaastase finantsraamistiku vaheraportit. raportöör on proua äh, Petra Kammerveert, sotsiaaldemokraat. muudatusettepanekud tuleb esitada kuuendaks septembriks äh, pärast Äh, kella neljaks pärastlõunat. hääletus on kümnendal oktoobril ja hääletus eelarvekomisjonis viiendal novembril, kuna öö, äh, eelarvekomisjon on juhtivkomisjon. tegemist on teemadega, mis käsitlevad mitmeaastast finantsraamistikku kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. siin puudutab erinevaid programme seadusandlikke ettepanekuid, mis puudutavad erinevaid programme. tahaksin teile meenutada, et mitmeaastane finantsraamistik on momendil kooskõlastamisringil ja Euroopa Parlament vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile kolmsada kaksteist võib, peab, võib selle määruse vastu võtta või tagasi lükata see arvamuse projekt lähtub kahe, kaheksandast maist kaks tuhat kaheksateist ja käsitleb erinevaid, muuhulgas ka finantseerimise küsimusi. kuna proua Kammererveet ei saa täna siin olla, siis seda esindab täna proua Julie Ward. ma annaksin teile sõna, proua Ward um,. So um, I am reading. niisiis, loen ette Petra kirja. ma sooviksin tänada kõiki variraportööre, sekretäriaate, poliitilisi nõunikke ja assistente keskendunud töö eest äh, selle teemaga ja põhimõtteliselt äh, seoses kõikide teemadega, mis puudutavad MFF-i ma tõesti loodan, et äh, praegu on õige hetk juhtida tähelepanu sellele, et äh, meil on vaja rohkem panustada Erasmusele, loovale Euroopale ehk inimestesse investeerimisele, nii et ma kordan üle meie nõudmise kolmekordistada Erasmuse rahastamist ja kahekordistada loova Euroopa rahastamist. samuti tuleb äh, tõsta äh, raha, mis puudutab äh, kodakondsusega seotud teemade finantseerimist. meil on vaja kasutada delegeeritud õigusakte, aga vähem rakendusõiguse akte, sest need kitsendavad poliitilisi valikuid, kuna arvamus on äh, mahuliselt äh, piiratud, oleme arutanud sekretäriaadiga juba mõningate muudatusettepanekute sisseviimist, variraportöörid ja poliitilised nõunikud on äh, tekstiga kursis äh, vastavalt äh, sellele, milline oli selle versioon äh, viimasel reedel ja te olete kutsutud üles esitama omalt poolt muudatusettepanekuid teisipäeva lõunani. ma teen ettepaneku tugevdada punkti viis ühistes muudatusettepanekutes selles osas, mida me ootame sünergiatelt erinevate programmide vahel ja isegi äh, juriidilises tekstis on ebaselge, kui palju meil peaks olema sünergiat äh, praktikas, kui palju seda tuleks edasi arendada. me ei tohi ära unustada Euroopa lisaväärtuse vajadust avaliku rahaga, me peame tõesti teenima Euroopa tasandi eesmärke. mis puudutab nüüd äh, rohelist nädalat, Strasbourgi nädalat ja San Francisco missiooni, siis äh, muudatusettepanekute esitamise tähtpäev peaks olema kuues september äh, kell kuusteist null null, siis on meil äh, piisavalt aega, et hääletada kümnendal oktoobril. ja selleks ajaks äh, me suudame ehk leppida ka kompromissmuudatusettepanekud, suur tänu. aitäh, proua Ward ja veel üks väga oluline teave. koordinaatorid otsustasid üheteistkümnendal juulil, et muudatusettepanekut äh, saab esitada ainult inglise keeles. seega ma tahaksin äh, teil kõigil endale seda teadvustada ja nüüd saavad sõna äh, variraportöörid, kõigepealt saab sõna kolleeg Zdrojevski. Od refleksji dotyczącej tego głosowania. Suur tänu ma tahaksin kõigepealt äh, rääkida eelmisest äh, hääletusest, mis äh, puudutas aastat kaks tuhat üheksateist, kõik läks hästi, muudatusettepanekuid ei olnud lihtne nii-öelda omavahel kokku sobitada. suuremad fraktsioonid esitasid suurem osa muudatusettepanekuid. minu proua Trüppel ja teiste muudatusettepanekud said ka toetust, mis äh, katsid ära vastuolulised teemad. ja nüüd see konsensus, mis kandub üle MFF-ile, on väga oluline. põhimõttelistes küsimustes äh, meil ei ole eriarvamusi MFF-i äh, kujundamisel. näiteks Erasmus pluss. selle rahastus äh, peaks kasvama kolm korda ja kõik on seda ideed toetanud. teiseks, me teame, et äh, loova Euroopa programm on pidevalt äh, alarahastatud ja väga häid taotlusi ei ole võimalik heaks kiita rahastuse puuduse tõttu, nii et ka loovat Euroopat tuleb laiendada, täpsemalt kahekordistada rahastust. ja isegi rahastuse kahekordistamine ei äh, taga kõikide heaks kiidetud projektide rahastust, nii et äh, endiselt äh, säilib lõhe heaks kiidetud taotluste ja nende projektide rakendamise vahel. edasi multimeediategevus, kommunikatsioon. me oleme selles erinevas kontekstis rääkinud Silvia Costa, Petra Kammervert, kolleeg Verhaien, kolleeg Murgaio. kõik need kolleegid on erinevas kontekstis öelnud, et äh, siin tuleb kõike parandada edendamine, kommunikatsioon. ühesõnaga kõik need elemendid, mis on seotud äh, digitaalsete aspektidega. ja lõpetuseks äh, rahaliste vahendite kulutamise paindlikkus. kui me muudame süsteemi jäigama, jäigemaks, siis äh, me ei saa kõigi taotlusi heaks kiita. on näiteks äh, taotlejaid, äh, kes äh, taotlevad väikeseid summasid, nendel tekivad lõpuks probleemid, sureb bürokraatia, aga me ei tohiks reegleid niivõrd jäigaks muuta, et meil ei ole võimalik kohanduda näiteks äh, noorema põlvkonna muutuvate vajadustega. seda ma tahtsin öelda lühidalt, äh, aega on äh, väga vähe, sellepärast esitame muudatusettepanekud ainult inglise keeles ja me peame kasutama ära aega, mis meil on, et saavutada konsensus, aitäh. aitäh. proua Trüüpel, palun um,. suur tänu jõudsin just tagasi Veneetsia filmifestivalilt. vabandust, et ma hilinesin, aga see oli tingitud ka Brüsseli lennujaamast, kus tuleb oodata pool tundi kohvrit. Veneetsia filmifestivali sugustel üritustel on võimalik äh, tõesti äh, tunnetada ja, ja mm, haista Euroopa filmimaastikku äh, äh tugevust. Äh, Bella Italia loomulikult äh, inspireerib mind nüüd ka mõtlema siin kultuuriteemadel, filmiteemadel. kui vaadata nüüd äh, üldist maastikku Euroopas, siis kultuuri demokraatlik mõiste on äh, ohus. paljud inimesed äh, kasutavad kultuuri selleks, et äh, astuda sellega välja mitmekesisuse vastu. näiteks Olav Henkel ütles, et ta soovib sellest kultuuri mõistest üldse vabaneda, tegemist on ühe majandusinimesega, sellepärast et meil on siin äh, ja prantsuse kirjandus, Itaalia ooperid ja, ja ongi kõik. ühesõnaga. Euroopa Komisjon sai nüüd siiski meilt äh, sõnumi, et äh, teatavad äh, eelarveread peavad kosuma ja nüüd meil on käimas suur võitlus siin põllumajandus ja ühtekuuluvuspoliitika kolleegidega. meil tuleb veenda tõesti väga paljusid kolleege, miks meil on vaja rohkem rahandust, rahastust kultuuri ja haridusse, et võimestada oma kodanikke. Need äh, programmid on suunatud noortele ja meil on vaja noored äh, võita äh, enda poolel Euroopa solidaarsuse huvides, meil tuleb äh, kaasata ka sotsiaalselt ähm, nõrgematest oludest äh, pärit noored näiteks maapiirkondades. nii et äh, loov Euroopa peaks tõesti saama praegusega võrreldes kahekordse rahastuse, see ei ole piisav, aga see on samm õiges suunas ja see, mida Oettinger äh, tegi, no sõltub äh, arvutustest on, äh, on lõppkokkuvõttes kolmkümmend protsenti kasvu. aga meie kultuurikomisjonis peame olema ambitsioonikamad kui Euroopa Komisjon. me teame kõik, et siin on tegemist nii-öelda rollimänguga ja me peame olema väga selgesõnalised selles, mida me soovime saavutada ja mis puudutab nõukogu, siis ma olin kaks korda MFF-i läbirääkimiste meeskonnas ja olukord seal saab olema nüüd halvem, kui äh, see on olnud varasematel aastakümnetel. paljud liikmesriigid soovivad lihtsalt äh, hoida kõvasti kinni oma nii-öelda riiklikust äh, rahast. nii et ma soovin toetada härra Tšorjevskit et meie komisjonina peame olema tugevad ja ühtsed, et oma huvisid äh, kaitsta. see peaks olema meie põhisõnum ja loodetavasti jõuame selles vaimus kompromissile, aitäh. kas see on jah see? suur aitäh. proua Kosta, te olete järgmine. jaa ka mina tahaksin äh, toetada seda, mida proua Trüüpel just ütles, äh, sest et äh, Veneetsia on tõesti Euroopa kultuuripealinn. ja ma tahtsin siin selgelt välja öelda, et kultuurivaldkonna loomeinimeste suhtumine Euroopa Liitu on väga oluline. ma leian, et kultuur ühendaks meid Äh, arvamuste mitmekesisuses ja sealhulgas ka loomevaldkonna töötajaid. ma olen veendunud, et Euroopa iseenesest on juba väärtus, kuid äh, sageli seatakse see küsimärgi alla, seetõttu peaksime me kultuuriloome Euroopa lisandväärtust tõstma, me peame eraldama täiendavaid vahendeid ja hoolitsema selle eest, et erinevad toetusprogrammid aitaksid kaasa Euroopa äh, piirkonna ühtekuuluvusele. see on väga oluline, kui silmas pidada järgmist mitmeaastast finantsraamistikku ma leian, et äh, proua Kammererverdi arvamus on väga hea alus selleks. kõigepealt Euroopa Äh, parlamendi kui ka seadusandja roll. me peame tegelikult arvestama, kui kaua see mitmeaastane finantsraamistik kestab, see on seitse aastat ja ma leian, et parlament ja komisjon peaksid ühiselt äh, ühinema seisukohaga, et äh, pärast vahearuannet oleks võimalik see raamistik läbi vaadata, seda revideerida selleks, et ka piirkondadel oleks võimalik eh, määratleda uued eh, raskuspunktid, sest tegemist on ju ühisprogrammiga ja seitsme aasta jooksul võivad öö, eh, poliitilised raskuspunktid nihkuda, aga siin on tegemist olukorraga, kus parlament saaks kaastoimida ma leian, et väga oluline on tõsta kultuuri eh, väärtust erinevate programmide koostöös. on tõesti menetlusi, mida tuleks lihtsustada, need, need peaksid olema eh, läbipaistvad ja tõhusad. kolmandaks ma loodan, et meie ootusi arvestab ka eelarvekomisjon. me loodame, et äh, tõepoolest nii läheb me tahame, et kõik komisjoni liikmed äh, teeksid rõhuasetuse noorsooprogrammidele, et seal Nende valdkondade rahastamist kolmekordistataks muuhulgas Erasmus programmi osas. aitäh. aitäh. proua Ward um,. Just a, a pers-. mul on soov natukene isiklikult ka panustada, tahaksin kõigepealt tänada Peetrat suurepärase projekti eest ja tahaksin isiklikult teda tänada selle eest, ta äh, tõi esile selle, kui tähtis on toetus kodanikuharidusele nii ametlikus kui mitteametlikus kontekstis. täiesti õigesti ütleb ta, et tuleb uutele väljakutsetele vastu astuda Euroopa Liidus. me peame järgmise noorte põlvkonnaga ette valmistama, eh, andma neile eh, ülekantavad vajalikud oskused, eh, juhi oskused, võimekuse olla julge, olla probleemi lahendaja ning vastutustundlik kodanik kaasavas maailmas. ma tean, et kaasamine ja osalemine kultuuris ning kunstis on, on väga suuri jõud, ma olen seda ise näinud Äh, oma tööst enne, kui ma poliitikasse tulin. ja kui me ei investeeri sellesse, siis me tõesti äh, tekitame endale tulevikus probleeme, me peame andma volitused üle noortele, andma neile võimu äh, ja jõudu ja tegema nii, et neil oleks korralikud ressursid, et Äh, loovharidusele ja kultuurile ja kodanikuharidusele antakse piisavalt vahendeid, sest need on omavahel seotud. tänan. aitäh. kas komisjon soovib midagi öelda, teha omapoolseid märkusi, kas komisjon sooviks sõna? Äh, suur tänu, proua esinaine, komisjon võtab teadmiseks selle teie komisjoni ettepaneku, mis puudutab noorsugu ja kultuuri just eriti ja suur aitäh teie toetuse eest meie programmile, äh, täpsemalt äh, selle eest, et te soovite suurendada, äh, kahekordistada, kolmekordistada Erasmuse ja Erasmus plussi vahendeid. samuti te toetate meie mõtet suurendada vahendeid järgmises eelarves kultuurile komisjon on äh, välja töötanud uusi instrumente, kaasajastanud programme selleks, et palju tõhusamalt Euroopa Liidu äh, prioriteete kaitsta ning äh, teie komisjoni ähm, analüüs on olnud väga põhjalik, väga tõsine, aga teisest küljest see annab ka lisaväärtuse, kui me soovime toetada erinevaid kultuurivaldkondi ja aitäh selle pragmaatilise, adekvaatse lähenemise eest meie uutele prioriteetidele, olemasolevatele prioriteetidele. nii et kõik pooled võidaksid, me saame aru, et mm, noorte haridus, innovatsioon, kultuur ja digitaalmajandus on väga kulukad ja olulised järgmiste põlvkondade jaoks ja sel põhjusel on komisjon soovitanud just nendel, need valdkonnad võtta prioriteetseteks eelarves Erasmus, Erasmus pluss, uus programm on äh, tugevdatud ja palju kaasavam, äh, arvestades ka seda, et äh, noored peavad saama liikuda oma õpipoisiaastate jooksul ja tahaksin toonitada, et komisjon on käitunud täiesti läbipaistvalt, oleme oma teatiseid avaldanud, kus on kõik arvandmed kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta kohta ning arvestame ka seda, eh, mis juhtub peale Brexitit, eh, muidugi palju sõltub läbirääkimistest ning eh, me, me muidugi mõistame, et kasusaajad peavad paremini mõistma seda, kuidas koostatakse eelarvet ja mida sealt on võimalik saada. ja CFP määrus mitmeaastase mitme finantsraamistiku määrus vajab muutmist. komisjon on oma arvutused äh, läbipaistvalt teinud ja on ka need esitanud Erasmuse puhul praeguste hindade järgi on kasv eelarves üle kahekümne protsendi, äh, kaasa arvatud äh, siin on arvelda-, arvestatud ka Brexitiga ja loov Euroopa äh, kolmkümmend neli protsenti kasv praegustes hindades, seega kui te nüüd kutsute üles sünergia tekitamisele finantseerimises erinevate programmide vahel, siis tahaksin öelda, et tõesti, kõik sõltub meie järgmise, järgmise põlvkonna programmide juriidilisest alusest, nii et meil oleks veel uusi äh, instrumente, mis võimaldaksid veelgi enam tugevdada Erasmust ja Loov Euroopat. uus mitmeaastase finantsraamistiku ülesehitus äh, peab garanteerima suurema äh, läbipaistvuse eelarvevahendite kasutamisel, äh, suurema või parema mõistetavuse maksumaksja jaoks ning muide, teie märkus vahearuande kohta või kokkuvõtete kohta on väga oluline ja see on ka komisjoni suureks prioriteediks me äh, isegi ütleme, et äh, mitmeaastase finantsraamistiku raam, äh, määrus näeb ette selle raamistiku läbivaatamise poole peal ka, see on, seisab meil siis ees kahe tuhande kahekümne neljanda aasta juulis. tänan. kas on just teepana? suur aitäh. tänan komisjoni sõnavõtu eest ja siis ma tahaksin teile veel meenutada, et kuuendal septembril kuni kella neljani on meil aega muudatusettepanekute tegemisest. ma tänan kõiki tehtud märkuste ja soovituste eest, lõpetan käesoleva päevakorrapunkti. päevakorrapunkt number kaheksa on järgmine vastavalt artiklile viiskümmend neli kodukorras on juhtivaks komisjonis ITRE. Äh, meie juhtivraportöör on Venta. kümnendal oktoobril äh, hääletatakse ITRE-s. aga millal nad kavatsevad sellega jõuda täiskogule, seda kuupäeva ei ole nad meile veel edastanud. ITRE on äärmiselt ambitsioonikas ja tahaks viiendal novembril juba omada hääletust, selleks et veel selle parlamendi ametiajal oleks võimalik saavutada tulemus. seega seitsmes september kuni kella neljani on teil aega, kolleeg Venta, palun suur aitäh. nii nagu te juba ütlesite, on programm Digitaalne Euroopa programm, mille rahastatakse ühe koma kahe miljardiga. ja see on mõeldud nii Euroopa kodanike kui ka ettevõtete toetuseks kas ma peaks uuesti alustama, küsib kõneleja. olgu. hästi, hakkan otsast peale. programm Digitaalne Euroopa on rahastatud ühe koma kahe miljardiga selleks, et tagada Euroopa Liidus digitaalne pööre nii ettevõtete kui kodanike jaoks. sellel programmil on viis spetsiifilist eesmärki või erieesmärki, eelarve, siis tehisintelligents, küberjulgeolek, siis digitaalsete oskuste kõrgtasemel edasiarendamine, see on oluline meie komisjoni jaoks ja koostalitusvõime meie pädevus puudutab digitaalset pädevust ja võimalusi ja kõik need tulemused sõltuvad juba loetletud teemade ringist. digitaalsete oskuste omandamine nii lühi- kui pikaajalistel kursustel on väga oluline nii kultuuri kui ka loomesektoris tervikuna see on väga oluline audiovisuaal ähm, äh,, visuaalmajanduse jaoks, mis ehitab rahvaste vahel sildu ja seepärast on see väga äh, oluline Euroopa rolli tõstmiseks antud valdkonnas. programm Digitaalne Euroopa tuleks kaasata teistesse äh, pikaajalistesse programmidesse ja selleks, et see oleks võimalik, seda tuleb tagada. digitaalse Euroopa programm on väga ambitsioonikas ja sellepärast peame me tagama, et see programm oleks vajalikul määral rahastatud. see tähendab, et äh, tõsta on vaja rahaliste vahendite eraldisi eesmärgile neli kõrgema taseme digioskused senise kaheksasaja kolmekümne miljoni euro asemel, mis moodustab üheksa protsenti kogu eelarvest, tulevikus seitsesada äh, miljonit eurot ehk seitse koma äh, kuus protsenti varasemast eelarvest. Need on tõesti väga olulised äh, momendid minu arvamuse projektis. mind huvitavad teie seisukohad ja loomulikult variraportööride arvamus, aitäh! aitäh. jah, suur aitäh. ja nüüd saab sõna kolleeg Jakov. suur tänu raportöörile, härra Ventale. ta on teinud äh, väga head tööd ja on koostanud väga tasakaalus arvamuse raportöör juhib tähelepanu Euroopa Liidu uute programmide lisaväärtusele ja positiivsetele efektidele kultuurisektoris. digitaliseerumise kaudu parandatakse juurdepääsu kultuurilisele sisule. see programm on piisavalt ambitsioonikas eesmärgid on piisavalt äh, ambitsioonikad, aga vahendeid võiks äh, jagada paremini. komisjon pakub välja seitsesada miljonit eurot, seitse koma viis protsenti digitaalsetele tehnoloogiatele. see ei ole minu arvates äh, piisav. kogu eelarvest kaksteist protsenti peaks olema sobiv osakaal me ei tohiks äh, teha seda viga, et me investeerime digitaalsesse taristusse, aga samas ei koolita kodanikke ja ei panusta nende võimekuse arendamisse. mitmetel sadadel tuhandel eurooplastel pole üldse äh, digitaalseid pädevusi samas kui teistel on need pädevused juba edasi jõudnud tasemel. meil tuleb äh, eristada siin äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja teisi programme. Euroopa Komisjoni poolt ei ole tulnud veel selget sõnumit selle kohta, kuidas vältida programmide kattumist. ei ole selge milliseid lisavahendeid liikmesriigid hakkavad investeerima. digitaalne Euroopa peab äh, vastama liikmesriikide ja ekspertide ootustele, samuti ettevõtete ootustele. arendades neid programme, tuleb silmas pidada, et need põhineksid nii kvalitatiivsetel kui ka kvantitatiivsetel näitajatel digitaalsed eh, sõlmpunktid, mis on vajalikud programmide edendamiseks, eh, tuleb eh, esile tõsta. sellised sõlmpunktid peaksid andma eelisseisu vähem arenenud piirkondadele. suur aitäh ja nüüd proua McLaughlin, palun. Uh, and I would also like to thank the rapporteur, Mr. Winter, for his suur aitäh, ma tahaksin ka tänada kolleeg Ventat selle raporti eest, meil on vaja neid komisjoni ettepanekuid, VKE-d ja töötajad saaksid sellest programmist kindlasti kasu. näiteks äh, tõhusus tõuseb, ähm, kui õpitakse uusi oskusi ja avatud andmed on väga olulised siis, kui tõesti digitaalne transformatsioon teoks saab. nüüd digitaalteema ja äh, plokiahela küsimus on äh, samulised samuti olulised teemad ja me peaksime tunnistama nende uute arengute potentsiaali ja investeerima ja uurima neid, neid teemasid. muidugi äh, tuleb uurida, kas äh, need teemad saavad võrdse toetuse igal pool Euroopas, kas äh, rahaliselt soovitakse toetada neid arenguid, nüüd ähm, vastutus äh, oskuste eest on, on üks oluline teema, kõigepealt tähtis on, et et äh, edasijõudnute oskuste edendamine peaks võib-olla rohkem tähelepanu saama eelarvest, äh, ümberõpe on oluline, see on võtmetähtsusega tähelepa-, tänapäeval ja nüüd tuleb mõelda sellele, kuidas need äh, digitaalse innovatsiooni keskused kaasa aitavad digitaaloskuste arenemisel, kas nad aitavad VKE-sid, individuaalselt töötajaid, äh, kuidas nad toimivad, kuidas äh, investeeritakse nendesse, kas ettepanek on põhjalikult läbi mõeldud, on küsimus ja digitaalsete oskuste parandamine, et kuidas äh, seda e-, eesmärki saavutatakse, tahaksin lisada ka, et äh, online avatud kursuste äh, laiem kättesaadavus on väga oluline ja kindlasti aitab kaasa digitaaloskuste parendamiseks. nüüd samuti peame vaatama, kuidas IKT-d õpetatakse koolides samuti on teretulnud äh, see, et kasusaajatena nimetatakse VKE-sid teie raportis, idufirmast võiks sellele lisada ja äh, kui ja, ja, ja arvame, et praeguses etapis äh, arvestades, et eelarvekõnelused alles käivad, võiks võib-olla lähtuda protsendilistest arvudest, mitte konkreetsetest aruannetest. komisjon kindlasti aitab kaasa Digitaal-Euroopa väljakujunemisele ja mina toetan seda mõtet, tänan. aitäh. proua Michals, te olete järgmine. suur aitäh, proua juhataja. ma leian, et raportöörile võib julgelt öelda, et ta lõi väga hea aluse selle dokumendiga, ma tervitan sõnaselgelt seda, mida te ka siinkohal rõhutasite, erineva, erieesmärgi neli vahendite suurendamine selleks, et tõsta digitaalset pädevust, ma leian, et see on erakordselt oluline ja meile olemuslikult tähtis kui me räägime meediaprogrammidest, siis see on meil alailma alarahastatud. kõnelejad katkestatakse. no öelnud siis, et keegi ei saa aru, mis ma räägin. kas nüüd on kõik korras? pro-, äh, härra raportöör sai must aru, aga teie ilmselt mitte, hakkan jälle otsast peale, minu meelest on see väga hea ettepanek. me tervitame rahaliste vahendite suurendamise nõuet. seda enam, et ta rõhutas seda eeskätt erieesmärgi neli osas, mis puudutab digitaalset pädevust. kui üldse peaks olema äh, sünergiat meediaprogrammide vahel, siis siin me puutume regulaarselt kokku alarahastamisega. me tervitame ka seda, et te soovite toetada programmi Europeana muudatusettepanekus number kolmkümmend kaks. meil on väga oluline tagada äh, kultuuriliste väärtustele juurdepääs avalikkuse poolt, meil tegelikult oleks vaja oluliselt enamat kui äh, tulise kivi peale tilka vett valada, aga vähemalt niigi palju. kui me räägime öö, äh, koolitustest ja käsitlete seda muudatusettepanekutes kaksteist ja kolmteist, siis leian, et neid tuleks laiendada, ma leian, et koolitamine on väga suur valdkond ja ma leian, et koolitamine mängib siinkohal olulist rolli. teeksin ettepaneku laiendada ka veel mõnda punkti, me ju teame, et Euroopa ärilises mõttes omab suhtlusraskusti keelelise mitmekesisuse tõttu, aga me teame ka seda, et et Euroopa ettevõtted on Euroopa Liidus juhtival kohal ja ma leian, et me peaksime tagama kultuurilise ja keelelise vahet, vahetuse, mis tuleks kasu Euroopa avalikkusele. teiseks, mul tekib kõhuvalu, kui me tervitame lihtsalt tuimalt viimast programmipunkti ehk koostalitusvõime teemat. kõik poliitikud peaksid, peaksid endale näppu hammustama ja tunnistama, et see teema ei ole mitte riiklike ametkondade teema, vaid tegemist on Euroopa kodanike põhiõigusi puudutava teemaga. me kindlasti teeme muudatusettepanekud ja oleme kindel, et koostöö kujuneb meeldivaks, tänan. aitäh. ja nüüd proua Trüüpel Bogdan Venta. suur tänu, kõigepealt ma soovin tänada Bogdan Ventat ja enne kui jõuan oma sõnavõtu juurde, reageerin sellele, mida ütlesid äh, kaks viimast kõnelejat ja Emma McClarkin, tõesti VKE-d mängivad väga olulist rolli ja on oluline, et meil oleksid sellised äh, VKE-d, kes on võimeline omad lähenemised välja töötama, me peaksime tegema enamat ja programmi eesmärk ongi neid äh, julgustada kaugemale minema ja ma olen teiega selles osas täiesti nõus. mis puudutab nüüd äh, digitaalse innovatsiooni sõlmpunkte, siis see on osa konkurentsipoliitikast, mida meil on äh, kiiremas korras vaja. Äh, hiljem juhin tähelepanu mõningatele vastuoludele nüüd viimase kümne aasta jooksul on olnud ülikoolis äh, või ülikoolides äh, moes äh, teatavad netikursused. aga ma olen aru saanud, et me ei saa ainult digitaalsele panustada meil tuleb ka rääkida inimestega, meil tuleb see analoog ja digitaallähenemine omavahel kombineerida. me ei saa panustada ainult äh, digitaalsele lähenemisele ja olla arvamusel, et ainult nii on võimalik noori äh, töötajaid harida. ja nüüd äh, proua Michals. jah, meil on vaja sünergiaid programmide vahel, see on võtmetähtsusega teema loov Euroopa programmis Euro-, Erasmuse äh, programmides on ka sees äh, meedia kirjaoskuse teema nii noortel kui ka eakatel inimestel peab olema oskus otsustada sisu kvaliteedi üle, sellepärast et muidu satub meie demokraatia ohtu, kui me ei suuda loetava teksti sisu kvaliteedi hinnata. ja nüüd, äh, mis puudutab äh, Euroopeanat, siis äh, meil tuleb kultuuriline sisu digitaliseerida, tuleb lähtuda autoriõigusest, reeglid peavad olema selged, aga meil peab olema rohkem kultuurilise sisu digiteerimise võimalusi. meil on vaja rohkem raha selleks, et meie pärandiga tegelevad organisatsioonid saaks kõike seda teha lähtuvalt reeglitest, mis puudutavad ka autoriõigusi. Te ütlesite ka seda, et Euroopa ettevõtted on juhtivas rollis arvutilingvistika vallas, see on teatud piirini tõsi, aga näiteks Iisrael on seal ka üks juhtivaid riike, nad on tõesti väga kaugele arenenud ja ma arvan, et me peaksime selles vallas tegema koostööd Iisraeli ülikoolidega, aga see on juba osa Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Erasmus äh, Äh, valdkonnast. nüüd äh, digitaalsest Euroopast. juba kakskümmend aastat meil käib äh, digitaalne revolutsioon ja seetõttu on see tähtis äh, küsimus konkurentsivõime poliitika vaatenurgast. meil tuleb äh, kiirustada, sellepärast et Euroopa ettevõtted ei ole siin juhtrollis, meil on suur probleem Hiina ja USA ettevõtetega, nemad on kaugele arenenumad äh, teatud äh, määral, meil tuleb kiirustada, nii et see on ka tururegulatsiooni küsimus ja oskuste küsimus tõepoolest. aga nüüd öö, äh, oskused ei tähenda ainult seda, et me peame kiirustama, peame panustama programmeerimisele, kõikide vahendite kasutamisele, vaid me peame räägime sellest, millised on uute tehnoloogiate, eriti just tehisintellekti võimalused ja vahendid. kui vaadata ajakirjandust, siis iga päev me räägime tehisintelligentsi äh, eelistest ja võimalustest. loomulikult äh, tõusetub siin ka taristu küsimus näiteks minu koduriigis äh, arvatakse, et jah, me oleme arenenud riik, kuna meil on niivõrd hea taristu, aga digitaalne taristu meil küll nii hea ei ole. ja siin kultuurikomisjonis äh, tahaksin juhtida teie tähelepanu ühele põhimõttelisele vastuolule. me räägime ühtsest äh, digitaalsest turust, me tahame edendada digitaalset Euroopat, aga kultuurivaldkonnas meil ühtset turgu, ühisturgu ei ole me soovime säilitada keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse, see on seotud konkreetsete territooriumite, piirkondadega, rahvusriikidega, ei ole üks riik, üks kultuur, ei ole ühte filmikunsti, ühte kirjandust, meil on mitmekesisus ja seetõttu tuleb meil äh, alati tegeleda selle konfliktiga, et äh, kultuuriline mitmekesisus ühelt poolt ja digitaalne ühtne turg teiselt poolt ja see on ka autoriõiguse reformi püsi-, põhiküsimus, et kas meil on võimalik Euroopa autoriõigust äh, saavutada, ilmselt mitte, sest meil on kultuuriline mitmekesisus ja kas meil on vaja piiriülest juurdepääsu kui me seda tahame, siis tuleb minu arvates selle eest maksta, me ei ole Hiina või Ameerika Ühendriigid. ja meie kultuurikomisjonis peame andma oma panuse digitaalsesse strateegiasse Euroopa Liidus. eelnevalt tuleb paika panna oma kultuuriline lähenemine, me ei ole IMCO, me ei ole ILTRE, me oleme kultuurikomisjon, me soovime oma huve edendada ja seetõttu see huvide konflikt kultuurilise mitmekesisuse ja digitaalse ühisturu vahel, selles osas me peame olema väga ettevaatlikud, ma ei ole innovatsiooni vastu, me soovime loomulikult äh, piiriülest juurdepääsu, aga siis me peame ka autoreid äh, piiriüleselt ähm, tasustama. ilma selleta ei saa ja see peab siin raportis ka sees olema, suur tänu. suur aitäh, proua Trüüpel nüüd saab sõna proua Kosta. jah, paar märkust. ja ma tean, et äh, kolleeg Venta ettepanek on väga hindamisväärne ja õigustatult nõuab ta, et äh, tehtaks vajalikku koostööd digitaalvaldkonnas, mis aga puudutab ka kvalifikatsiooni ja üle-euroopalist koostööd. see on oluline digitaliseerimist edendada mitte ainult kultuurivaldkonnas aktiivsete inimeste poolt, vaid võtta vastu ka väljakutsed mida, millega me puutume kokku kultuuripärandi aasta vältel. me peame arvestama uute kommunikatsioonivõimalustega, muuhulgas virtuaalmuuseumidega. asi on lihtsalt selles, et tagada juurdepääs, vaatamata sellele, et meil on tegemist äh, väga erinevate keeltega, spetsiifiliste keeltega ja ka noorsool peaks olema võimalik innovaatilisuse ja kultuuripärandi vahel näha selget sidet. leian, et pädevusi ei ole käsitletud selles dokumendis veel ka piisava ulatusega seda on siin ka rõhutanud juba varem esinenud kolleegid ja ma loodan, et me saaksime seda punkti tugevdada. tahaksin samuti rõhutada seda, mida ütles juba proua Trüüpel. Euroopa tasandi investeeringud digitaalse sisu loomise nimel, me lihtsalt ei taha mitte ainult juurdepääsu tagada vaid me tahame, et me suudaksime välja töötada ülemaailmselt konkurentsivõimelisi äh, kultuurivaldkonna sisusid. ja lisaks sellele me peaksime investeerima väga intensiivsetele öö, äh, online äh, kursustesse ma leian, et raportöör viitab õigustatult sellele, e, kui oluline on delegeeritud õigusaktide vastuvõtmine. ma leian, et me peaksime siin selgelt teadvustama, milline peaks olema strateegia, milline peaks olema Euroopa digitaliseerumise strateegia me peame ju lähtuma sellest, et järgmise seitsme aasta jooksul äh, toimuvad erakordselt kiired muudatused ja me peaksime määratlema poliitilised rõhuasetused, aga samuti me peaksime kohanduma poliitikavaldkonna muutustega. proua Kammerveert, äh, nagu ta selle ettepaneku tegi oma raportis, ma leian, et tuleks teha vahearuanne, ma leian, et vahearuanne peaks olema kohustuslik selleks, et poliitika uuesti sõnastada ja ma leian, et ka delegeeritud õigusakt oleks üks võimalustest. loomulikult on tegemist poliitilise otsusega, muuhulgas parlamendifraktsioonides. kui me soovime tegutseda ühiselt ja ühtlaselt, ma ei ole komisjoni tekstiga nõus selles osas, kui seal räägitakse koostalitusvõimest ja öö, koos ja jätkuvast kõõsest alailma rõhutatakse muudkui seda, kui oluline see kõik on. ma olen sellest rääkinud juba aastani, aastast kaks tuhat alates, kui oluline see on, aga ikka me ainult räägime sellest. aitäh. komisjon, palun kas keegi soovib teist midagi öelda? komisjon. The floor is yours. Thank you, madam chairman. suur tänu, proosinene, kõigepealt südamlik tänu äh, komisjoni poolelt äh, raportöörile ja variraportööridele, kes on silmapaistva tööga äh, hakkama saanud ning need teemad on kõigile südamelähedased digitaaloskused, loov Euroopa programm ja kultuur. jagame loomulikult sarnaseid ambitsioone kui parlamentki ning sarnaseid eesmärke. alustuseks võin natukene ka taustast rääkida. Teie kõnelused jätkuvad ja küsimus on selles, eh, mida eh, MFF-i ettepanekus äh, hakatakse üldse seostama digitaaloskustega, see on mitmeaastane finantsraamistik, millest me räägime, mingit eh, võlukepikest meil ei ole, digitaaloskusi tuleb anda lastele algkoolist kuni eh, kõrgkoolini ja, eh, ja ka inimestele hiljem, seega tähtis on, et inimestel oleksid pädevused ning nende arendamiseks on vaja finantstuge Ehm, kui te lubate, siis tahaksin teile äh, rääkida, kuidas me ehitasime üles äh, selle eelarve ettepaneku. alustasime kõigepealt siis ISF-iga. ESF äh, on siis Euroopa Sotsiaalfond, jagatud vastutus võimaldab liikmesriikidel tegevusprogrammides täpsustada programme ja eraldada raha just või taotleda raha just digitaaloskuste arendamisel, see on väga oluline. seal on kaks programmi selle all, kõik tõukefondid tegelikult võimaldavad prioriteete ümber seada ja seega rahastada digitaaloskusi. meil on ka globaliseerumisega kohanemise fond, kakssada miljonit on selle aasta eelarve ja nüüd on äh, Ähm, ümberõppe kohustuseks saanud digitaalõppe andmine ning me ei ole spetsiifiliselt mingeid konkreetseid digitaaloskuste õppekavasid välja toonud, aga äh, me teame ka, et digitaaloskused on vajalikud ja äh, need ümberõppeprogrammid peavad täiendust saama ka näiteks piiriülestest kursustest meil on olemas Marie Curie, meil on doktoriõppeprogrammid ning ähm, Gig Digital programm ning meie oma Digitaal-Euroopa programm. miks siis oli vaja midagi veel oma Digitaal-Euroopa programm välja töötada, sellepärast et meie keskendume just ähm, edasi jõudnud äh, oskustele, mis puudutavad äh, kibe, küberturvalisust Äh, ja sarnaseid, äh, sarnaseid teemasid, arvestades siis tehnoloogia viimast sõna, äh, IT-sektori viimaseid arenguid, see puudutab koostööd ühisettevõtete, Oiva keskust ja tippteadlaste vahel me usume, et me suudame saavutada erinevate programmide vahelise sünergia Äh, ma saan aru, et äh, teil olid äh, konkreetsed huvid mõnede programmide vastu, näiteks Europeana. see on olnud programm, ma vaatan nüüd, kus, kust ma leian selle oma märkustest üles aprilli lõpus toimus Euroopana hindamine, komisjon tegi uue strateegia ettepaneku, viidi läbi sõltumatu hindamine ning tulemused peaksid jõudma meieni lähinädalatel ning komisjon kavatseb Europeanat ka pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ehm, rahastada ja Digitaal-Euroopat ka kahekümne miljoni euro ulatuses. edasi, seoses digitaalse kirjaoskusega muidugi lähtume üle-euroopalise turvalise internetikeskuste võrgustikust. meil on äh, ressursside ja parimate tavade vahetamise üks kontaktpunkt ning samuti on meil erinevaid kampaaniaid avalikkuse tead-, teadlikustamisest ning äh, tahaksime kasutada erinevaid vahendeid selleks, et ka audio, äh, audiovisuaalmeedia direktiivi äh, eesmärke saavutada, näiteks lastekaitsel ka. lisainformatsioon, taustainformatsioon, kui te soovite oma töö jaoks seda, oleme alati valmis seda jagama. aitäh. proua Kosta, mul on väga kahju aga ma tahaksin selgelt välja öelda, siin rõhutati, et Erasmuse kohta puuduvad äh, spetsiifilised märkused, kuid ma tahaksin äh, viidata dokumendile Connect Europe, kus äh, Euroopa elektroonivaldkonna üliõpilastele vahendati asjaomast teavet ja see oli väga oluline protsess sest see oli oluline nende haridusele, andmaks noortele võimalust saada asjaomane haridus. on oluline omada üliõpilasi, vahendada teadmisi, tagada juurdepääs, tagada juurdepääs kultuurilistele väärtustele, aga ka öö, äh, võimalusele ööbida saada toitlustatud ja nii edasi. ma leian, et me peaksime komisjoniga tööd tihendama selleks, et tagada pilootprojekti eh, toimimine täies ulatuses. aitäh. annaksin sõna veel raportöörile, teil on kolm minutit. Sądzę, że komentarze ze strony suur tänu, esinejana. ma tänan äh, kõikide märkuste eest. ma olen arvamusel, et see, mida ütlesid äh, variraportöörid, näitab, kuivõrd oluline on see teema meie jaoks. ma alguses toonitasin, kui oluline on tagada piisavad eelarvevahendid. loomulikult äh, ma jään nüüd ära ootama teie muudatusettepanekuid aga tahan teile meenutada, et meil on väga vähe aega. kahjuks see nii on. ja seetõttu ma palun, et te esitaksite ainult kõige olulisemad muudatusettepanekud, mis on olulised mitte ainult teile isiklikult, vaid äh, kogu meie kultuurikomisjonile. Te rääkisite sünergiate puudusest äh,, rääkisite sellest, et äh, maailm areneb väga kiiresti, äh, Euroopa on silmitsi tõdevate põhimõtete puudumisega ja nii edasi. ühesõnaga, ma palun teilt paindlikkust ja seda, et me lühikese aja jooksul saaksime ette valmistada kõige paremad muudatusettepanekud, sest ITRE on see komisjon, mis lõpuks otsustab siin kõige üle. Äh, suur tänu teile! suur aitäh! ma tänan raportööri, komisjoni ja kõiki, kes sõna võtsid. ja nüüd me saame selle päevakorrapunktiga lõpetada ja jõuame päevakorrapunkti number üheksa see puudutab Horisont Euroopa teadusuuringuid ja innovatsiooni ja asjaomast raamprogrammi. see on komisjoni ja Euroopa Parlamendi ühisdokument. raportöör on kolleeg Morgano. muudatusettepanekuid saab esitada viienda septembrini kella kolmeteistkümneni. hääletus toimub kultuurikomisjonis kümnendal äh, septembril juhtivas komisjonis ITRES kahekümne esimesel novembril. ja siis annaksin sõna kolleeg Morganole, teil on viis minutit. aitäh, proua juhataja. meil on vähe aega, me peame kiiresti tegema oma muudatusettepanekud ja siin on tegemist seisukohavõtuga, mis on suunatud Horisont Euroopa programmi elluviimisele. me peame tegutsema väga kitsasajalises raamistikus ja loomulikult me oleksime võinud arvamusest loobuda, kuid ma tahtsin äh, seda siiski teha ja seda enam tänan kõiki neid, kes tegid siin äh, kohal äh, omapoolsed äh, jõupingutused, eeskätt kultuurikomisjoni töötajale proua Stefanile. me püüdsime napis ajaraamistikus teha endast oleneva selleks, et sõnastada meie komisjoni jaoks olulised poliitilised raskuspunktid ma leian, et muudatusettepanekuid on kindlasti veel täiendavalt vaja ja neid on vaja lisada, lähtudes teabest, mida oleme saanud suvevaheaja käigus. aga ma tahaksin siinkohal raskuspunktid veel kord loetleda. kõigepealt komisjon on ette näinud, et eelarvet on vaja oluliselt Äh, kasvatada. ja me soovitame saavutada taset üheksakümmend neli koma üks miljardit. see tähendab seda, et äh, neid vahendeid pole küll veel jätkuvalt piisavalt, kuid äh, need hakkavad lähenema nendele eesmärgipüstitustele, mille me endale kehtestasime kui me räägime äh, vahendite eraldamisest üheksakümne nelja koma ühe miljardini, siis äh, raportöör Nika ja mina, meid mõlemad teavitati sellest, et püüan oma muudatusettepanekutega äh, järgida sõnastatud suundumisi, silmas pidades äh, hindade kujunemist ja olemaks äh, kestlik äh,, eeskätt inflatsiooni tingimustes. lühikeses põhjenduses rõhutan ka seda, et äh, me peame toetama avatud teaduskeskusi ja eeskätt Marie Curie programmi raames. viimaste uurimuste põhjal võin öelda, et kindlasti sekkun selle nimel, et neid öö, äh, rahalisi meetmeid suurendada üheteistkümne miljardi euroni. selleks, et äh, saavutada Euroopa teadusruumi olemasolu ja toimimine ja et ta oleks eeskuju, kuju võtmist väärt. see on väga oluline tugisammas horisontaalse Euroopa edendamiseks antud valdkonnas. siis ma tahaksin välja tuua ka äh, konkurentsivõime tõstmisele suunatud rahaliste vaimete äh, rahalise valm-, rahalise võimekuse suurendamiseks ja globaalsetele väljakutsetele. ma leian, et siin on väga oluline arvestada, et meil on kultuuripärandi aasta ja me peame arvestama sellega, et me ei tohi antud teemat vaadata kogu kultuurivaldkonnast lahus leian, et tuleb rakendada täiendavaid meetmeid eesmärkide saavutamiseks. ma leian, et kõikidel tasanditel ei tohi kultuuri ära unustada, äh, aga samas ka kultuuriloome inimeste äh, rolli öö, äh, horisontaalvaldkonnas, seda ei tohi alatähtsustada. me peame üles ehitama kaasavama ühiskonna kui me räägime kultuuriloome äh, inimeste strateegilisest potentsiaalist, siis on selge, et uuendustegevus on oluline säilitamaks keelelist mitmekesisust kõikides valdkondades. tegemist on uue valdkonnaga, mida tuleks sellesse dokumenti lisada ma leian, et äh, seda on vaja teha tingimata ja kibekiirelt, silmas pidades äh, viiendat põlvkonda, autoriõiguste kaitset ja tõsta eelarveliste vahendite kogusumma kolme koma kolme miljardini. Need on need ülesanded mida me äh, äh, äh, peame täitma ja rakendades konkreetseid meetmeid selleks, et kasutada ära konkreetsed arvud, mida üldeelarves sätestatakse. selleks, et kasutada raamatut või öö, külastada arheoloogilist väljakaevamise paika neil on äh, seda vaja selleks, et see on nende tee kultuuriväärtuste juurde. täna töötatakse selle kallal, et koolitajaid äh, muuta nähtavamaks äh, vaegkuuljate ja pimedate jaoks. siinkohal on oluline tehisintellekti laialdasem kasutuselevõtt me peame arvestama ka sellega, et Euroopas on palju düslektikuid ja nende huvide eest tuleb seista. me peame arvestama ka pagulaste vooge ja ma leian, et Horisont Euroopa raames on äh, vaja senisest enam humanitaarteaduste rolli suurendada, et neid senisest paremini kaasata. teadus ja tehnoloogia, majandus ja kultuur ja nii edasi, need on valdkonnad, kus on oluline äh, suurendada loovat lähenemist, äh, tagamaks Euroopa äh, Äh, liidu ühistoimimine, sidemete leidmine, kuivõrd varasemates programmides Erasmus äh, kaks ja, äh, ja varasemates programmides polnud seda ka ette nähtud. ma leian, et ITRA komisjon, kes on juhtivaks komisjoniks, suudaks mm, nõustuda meie sidusa ettepanekuga Äh, selleks, et äh, ühtsed poliitilised seisukohad kultuurikomisjonid annavad oma panuse programmi loov Euroopa sisuliseks elluviimiseks, sest me lähtume ju teaduslikust äh, lähenemisviisist, teadusuuringute lähenemisviisist ja seega on meie tegevus suunatud kestlikule kasvule ja Euroopa Liidu majanduse arengule on väga oluline, et seda eesmärki endal pidevalt silme ees hoida. on väga oluline silmas pidada neid äh, tõuke-eesmärke, mis aitavad meil püstitatud eesmärki saavutada. aitäh. aitäh äh,, kolleeg raportöör ma ise olen variraportöör ja seepärast tahaksin väljendada oma mõtteid ja neid teiega jagada. ma leian, et on tervitamisväärt, et komisjon et komisjon on valmis tõstma rahaliste vahendite eraldust kolmeteistkümnelt miljonit kuuekümne kolme miljardini. seda enam on seega tagatud see, et tulevaka, tulevastel põlvkondadel on tagatud parem elustandard, see on väga oluline, et teadusuuringutest rääkides on meie kui kultuuri- ja hariduskomisjoni jaoks oluline äh, arvestada ka kultuuriliste aspektidega ja nendele keskenduda. uuendus, infrastruktuur on vaja, vajab uuendamist, sest siis saab ära kasutada äh, leiutisi ja äh, uusavastusi kui seda ei tehta, siis jäävad need kasutamata ja me jätame kultuuripärandi võimalused unarusse. on ka oluline, et tegemist poleks harimatute inimestega, kes tegutsevad teadusuuringute ja uuenduste valdkonnas selles mõttes tuleb siinkohal rõhutada hariduse osatähtsust. tahaksin rõhutada, et Euroopa Komisjon ei toeta talentide programme vajalikul määral. me teame, et arenguid viivad edasi andekad inimesed. me peame tegelikult ju väikelapsest alates juhul kui avastame talendi, teda ka äh, arendama, edendama. nii on võimalik tema talendi täiemahuline ärakasutamine. Äh, me peame neid talente edendama, sest muidu äh, magame me selle maha. tahaksin selles punktis teha muudatusettepanekuid selleks, et seda punkti veel kord tugevdada. ma olen nõus aga kolleegidega, et rõhutasid, et kultuur ja loovus ei ole pääs, pääsenud veel maksvusele. tahaksin ka seda punkti arvamuses toetada ja rõhutada uute ja vanade liikmesriikide vahel ei äh, jagata aga rahalisi vahendeid asjaomaselt, kaks kolmandikku rahaliseid vahendeid saavad vanad liikmesriigid ja nõndanimetatud uued liikmesriigid vaid kakskümmend protsenti. selleks, et äh, teadusuuringuid ja uuendustegevust edendada. seepärast on väga oluline, et me saavutaksime tasakaalu, et väiksemad riigid või siis väiksemad organisatsioonid saaksid parema võimaluse nendes programmides osaleda ja loomulikult on suured konsortsiumid, mis on väga prestiižsed või on tegemist äh, soliidsete akadeemiliste organisatsioonidega, kellel on paremad võimalused kui tuleb eh, tegemist avaliku konkursiga. kuid alati ei pea olema tegemist eh, suurte eh, organisatsioonidega, kes saavad toetust. sageli on need just need väikesed organisatsioonid, keda tuleks toetada ja üksikisikud võiksid ju samuti saada võimaluse nendes programmides osaleda ja mitte ainult suured organisatsioonid või akadeemilised ühendused või tööstuskonsortsiumid, selles mõttes tahaksin arvamust toetada ja tugevdada selleks, et dokument oleks tulevikku orienteeritud ja tõepoolest saaksime selle vastuvõtmisega äh, Euroopa lisandväärtuse, aitäh! ja seega annaksin sõna äh, proua Trüüpelile um,. Political... tänan, alustan poliitilise kommentaariga. ma sain aru, et teie arvates äh, ei ole tasakaalu siin äh, lääne- ja idapoolsed liikmesriikide VKE-de rahastamine. ma kuulsin seda argumenti, aga samas ma vaatasin arutelu Budapesti ülikoolis. see oli üks äh, väga häid äh, ülikoole uurimistegevuse valdkonnas, äh, filosoofias ja nüüd see kõik on ohus Te peaksite tõesti järele mõtlema selle üle, mida te teete ähm,, vältimaks seda, et äh, seal saab olema vähem äh, noori, vähem rahvusvahelisi noori, vabandust väga, aga minu jaoks on see tõesti oluline teema ja kui siin rääkida äh, tasakaalus äh, väljas äh, arengust, siis äh, ma tõesti tahan juhtida tähelepanu sellele ülikoolile, kus asjad on tasakaalust väljas. ja nüüd Horisont Euroopa küsimuse juurde. loov Euroopa programm peaks olema seotud Horisondiga, sellepärast et nendel programmidel on ühishuvid meil on äh, ITREga ühisraport äh, loovmajanduse teemal. kõik äh, ütlesid, et meie peaksime tegelema selle raporti koostamisega, sest see on meie pädevus ja kultuuripoliitika on tõesti meie pädevuses, aga loovmajandus ei ole identne kultuuri kui sellisega, loomulikult on mõningad ühishuvid, mood, arhitektuur, kõik see on seotud loovmajandusega meil tuleb veenda oma kolleege, et kultuur on osa loomajandusest, aga see ei ole seesama. ja meil tuleb äh, rahastada seda, kui me tahame pakkuda rohkem võimalusi. toon ühe näite. kui äh, Rani orus algas äh, digitaalne revolutsioon, siis Apple, nüüd üks rikkamaid ettevõtteid, ühesõnaga Apple'i asutaja Steve Jobs, äh, hipi oli tõesti väga äh, kultuurilähedane, äh, kõik need seadmed, ka iPhone, see on kombinatsioon disainist ja kõrgtehnoloogiast ja seetõttu ongi see nii mugav, nii ilus, nii edukas suur osa Euroopa loovmajandusest ja luksuskaupade tootjast, tootjatest ähm,, näiteks Prantsusmaa luksusbrändid äh, teevad äh, väga häid tehinguid äh, Hiinas. loovmajandus peab olema osa Horisont Euroopas on väga tihedalt seotud kultuuriga, olgugi et see ei ole seesama, me peaksime olema tõesti äh, väga mõistlikud seal oma huvide kaitsmisel meil on loomulikult vaja eraldi kultuuriprogrammi, aga me peame olema kaasatud äh, loovmajandusega seotud tegevustesse, peame mõjutama selle rahastamist ka siis, kui me räägime üldistest investeerimisfondidest, ju nii-öelda Junckeri fondist, siis kultuur ja loomajandus äh, peavad olema ka seal esindatud, kuna nad äh, mängivad väga olulist rolli Euroopa Liidu majanduspoliitikas. olgugi, et majandusloogika seal tihtipeale ei päde, aitäh köszönöm szépen kollégámnak. suur aitäh. kolleeg Šoidrova, palun. ja enam ühtse dodat jednu věc. suur aitäh. ma tahaksin ühte lisada. minu eelkõneleja proua Helga Trüüper rääkis eh, loov Euroopa eh, programmi koostoimest, aga ma tahaksin siia juurde lisada ka kohesioonifondi teema. ühtekuuluvusteema on väga oluline, eriti nõndanimetatud uutes liikmesriikides. seeläbi rahastatakse infrastruktuure, mis on vaja omavahel siduda, selleks, et tekiksid selged seosed ja mina leian, et horisonti stabiliseeriv roll on väga oluline, et ära kasutada võimalikke sünergiaefekte, aitäh. Julie Ward um,. I, I think there's lots of link. ma arvan, et äh, siin on võimalik selle algatuse raporti ja muude tänaste teemade vahel on võimalik mitmeid seoseid leida mm näiteks STEAM äh, agenda, see on väga tähtis, kui komisjon tõesti aru saaks, et kunst koos teaduse, tehnoloogia, matemaatika ja inseneriteadusega peavad olema kultuuriagendas koos, siis ähm, äh, on see hea ka Horisont kaks tuhat kahekümnele, see, me ei saa niimoodi ähm, e-, teemasid eraldi hoida, tähtis on terviklik lähenemine, mõelda sellele, mis on parim meie noortele, meie ülikoolidele, teadlastele, meie teadlaskonnale tervikuna, arvestades praeguseid ühiskonna ees seisvaid probleeme ja väljakutseid. tähtis on kõigest sellest kõnelda ja teha nii, et kultuur on ka osa sellest programmist. mina Äh, osalesin äh, kaks aastat juba äh, programmis, kus kohtusid poliitikud ja teadlased. eelmine aasta oli see pühendatud sotsiaalteadlastele ja minu partneriks oli teadlane, kes uuris rännet ning me oleme väga palju informatsiooni saanud äh, teadlastelt. minu partner töötas Berliini Teadusinstituudis ja see programm näitab väga kõnekalt, kuidas äh, parlament ja teadusasutused on väga eesrindlikud, aga kuidas seda laiemalt, sellist mõtteviisi tutvustada, et see on see äh, küsimus ja seetõttu toetan üleskutset, et kultuur oleks ka Horisont kaks tuhat kahekümne osa, nii nagu teadis ja ähm, ma olen külastanud Budapesti ülikooli, olen seal käinud mitmel korral ja kohtunud erinevate inimestega, kes on väga mures selle pärast, et tsiviilühiskond, kodanikuühiskond äh, aheneb, äh, hari, haridustöötajad ja eh, õpetajad, professorid ülemaailmsel tasandil on, on eh, kuidagi surutud eh, väga kitsasse raamistikku ning see teema tuleb üle, tõstatada siin hariduse ja kultuurikomisjonis. aitäh, aitäh tehtud märkuste eest kuna seda nimetati juba teist korda, seda teemat, siis ma tahaksin rõhutada, jah, tegemist pole ju probleem, et Budapesti Kesk-Euroopa Ülikool on päevakorral, kuid see ei anna õigust öelda, et ülikool suleti. ülikool toimib tänagi ja seal toimuvad arutelu, kuid läbirääkimised pole veel lõppenud te ütlesite, et see suleti. läbirääkimised kestavad. kuulge, ärge asjadest ette rutake. ma leian, et seni, kuni asi pole lõplikult selge, peaksime me diskussioonis sellises vormis loobuma ma tänan kolleege vaatamata sellele arutelu eest ja tahaksin komisjoni käest küsida, kas nad soovivad midagi öelda Horisont Euroopa teemal. suur tänu ja palju tänu raportööri panuse eest ja variraportööride panuse eest meie töös, need on väga väärtuslikud. kõigepealt komisjon eh, tervitab neid märkusi mida mitmed tegid seoses vajadusega saavutada suurem sünergia ja täiendavus, horisont äh, Euroopa vahel ja äh, teiste programmide vahel, näiteks Loov Euroopa ja selles kontekstis on loomulikult Horisont Euroopa programm mis mängib võtmerolli selleks, et ühiskond kogu Euroopa Liidus muutuks innovatsiooni ja teadmiste põhi, põhiseks. nüüd äh, tahaksin natukene semantikast rääkida, meie eelistame äh, kasutada sõna sector inglise keeles, mitte industry, äh, sektor või majandusharu, kui nüüd võrrelda, sektor on palju laiem mõiste, te räägite siin loovtööstusest või majandusharust, muidugi ärgem piirakem eh, oma arutelu eh, konteksti ja räägime sektoritest, et oleks eh, tõesti selline laiem lähenemine kultuurile ja loovsektoritele, mis ulatub kaugemale kui lihtsalt kultuur ja siin oli EPPO väga hea näide ja muud ka ja veel, äh, mul on veel mõned kommentaarid komisjoni poolelt, meie, meie äh, peadirektoraatide poolt. annan kolleegile ka sõna. kõigepealt äh, viitaksin teie märkustele SSH kohta. see ei puuduta ainult äh, teist klastrit teise samba all, vaid ta on läbiv temaatika ning puudutab kogu programmi. nüüd, kui me võtame eh, tööstuse ja digitaliseerimise klastri, siis selge, et ühiskonna reaktsioon on eh, tähtis Äh, ja äh, peab ütlema, et seda klastrist kaks ei finantseeritakse, kui see äh, ettepanekust välja ei tule, siis me tahaksime muidugi seda täpsustada, et te mõistaksite seda paremini. sama puudutab loovsektorit, see on midagi, mida me ei käsitle mitte ainult seoses teise klastri innovatsiooniga, vaid mis on palju laiem teema, läbiv teema isegi ja kui te lubate, eh, eh, siis sünergia ei tähenda sugugi seda, et kõik, eh, mis on vajalik, leidab ja aset Horisont kaks tuhat kakskümmend või Horisont Euroopa raames, ei. arengud toimuvad igal pool, tähtis on üksteise täiendamine, seda on näha ka InvestEU ka raamistikus. nüüd tähtis on ESIF-i äh, tõukefondide programmi kaudu äh, uusi ideid ellu viia. nüüd äh, me koos tõukefondidega, tõukefondide eest vastutava kolleegiga oleme püüdnud tõesti leida teemasid, mida saaks tõhusamalt grupeerida ja mida saaks koos kähi, käsitleda just haldusasutuste jaoks, lihtsustades neid programme. nüüd me oleme näinud, et raportöör kõneles klastritest äh, ja on teinud ettepanekuid teise klastri alla veel alaliike äh, või alateemasid võtta, seal on praegu kuus teemat Äh, me tahaksime praeguse majandusaasta äh, teemadega piirduda. nüüd teie ettepanekud, mis puudutasid loovsektorit, on tegelikult juba arvesse võetud. Äh, vaadake kultuuripärandi sektorit, võib-olla see peaks paremini esile tulema ja me peaksime seda kõike tõhusamalt tegema, aga me ei taha liiga eh, detailseks eh, neid programme muuta, vastasel korral ei saa aru enam, kust, millise meetme jaoks raha taotleda edasi. STEAM agenda, STEAM, eh, selles, sellele ei viidata mitte ainult teise sambal, vaid nii-öelda alussambal pjedestaali all, äh, mis võimaldab tegevusi laiendada, Euroopa teadusala toetada. me jätkame oma toetusega Horisont kahe tuhande kahekümne raames äh, ja ähm, jätkame selle toetuse andmist ka STEAM raames äh, uutele üliõpilastele. nüüd ma ei saa praegu reageerida teie et-, eelarvelistele ettepanekutele, võtame teie ettepanekud teadmiseks. Teie toetus meie valikutele on teretulnud raamprogrammis ja äh, kokkuvõtteks tahaksin öelda omalt poolt, et te täiesti õigustatult rääkisite sellest, kui tähtsad on kõrg-, kõrgõppeasutused Euroopas. jällegi higher educational, educations on selline termin, mida me eelistame kasutada open universities teema asemel. kontseptsioon on üks asi ja terminoloogia on teine. Te teate, meil on Euroopa avatud ülikoolide võrgustik ja me ei taha, et seda aetakse teiste teemadega segi teie tegelikult olete äh, isegi laiemaid äh, ettepanekuid teinud kui praegune avatud ülikoolide võrgustik, seega äh, me loomulikult, kui me õigesti aru saime teie ettepanekust, tahaksime kasutada avatud kõrg, kõrgharidusasutusi, mis on tegelikult laiem kui avatud ülikoolid. see on meie poolt kõik aitäh. nüüd saab sõna veel kord raportöör härra Morgano, palun. jah, kõigepealt tahaksin ma südames tänada kõiki kolleege, kes siin täna sõna võtsid ja oma märkusi tegid teie muudatusettepanekutega me arvestame. on väga oluline, et me saame üks, saaksime üksteisest õigesti aru. täna õhtupoolikune kogu debatt oli tegelikult väga üheselt mõistetav. me nõuame keskpikas perspektiivis, et kontrollitaks, mida tegelikult ette võetakse kui selline konträäl ära jääb, on erakordselt keeruline parlamendil tema ees seisvate ülesannetega toime tulla, kuid sama probleem on sel juhul ka komisjonil. sest komisjoni tasand peab arvestama ka võimalike poliitiliste tagajärgedega. mida tähendab sektor või valdkond? valdkond on väga suur ala ja kui ma kasutan sellist üleüldist mõistet nagu valdkond, siis ma leian, et on erakordselt keeruline finantsvahendite kontrolli, kontrollimised kogu valdkonnas. kultuuritööstust ei, ei defineerita ühemõtteliselt kuid seda on, see on aga see, mida me peaksime käesoleva programmiga saavutama. nüüd on oluline eh, avaneda ja mitte sulguda probleemide ees. kui räägime kõrgkoolide eest, millised on sealsed võimalused, millised võimalused on uurijatel kõrgkoolides. kes töötavad äh, uurimisinstituutides ja äh, peaksid tegema koostööd noorte ettevõtjatega. selleks, et see sõna selgelt välja öelda, ma ei saa kõikide ülikoolide eest rääkida, okei okay,, nimetame siis ülikoolid ja kõrgkoolid, siis me oleksime kaasanud kõik vajaminevad õppeasutused või teaduskeskused. praegune sõnastus on liiga laialivalguv meil on keeruline olukorda hinnata ja vaadata, milline on koostoime. aga see on keeruline. ühelt poolt peaks olema võimalik, aga teisalt meil on vaja lugeda instrumente, et seda saavutada. olgem siis nüüd koostööaltid. kui kõik osapooled peaksid äh, arvestama nende asjaoludega ja olema valmis sõlmima kokkuleppeid. tähtajad, mille oleme vastu võtnud, on ausalt öeldes küll väga napid. ja ma leian, et tulevikus enam nii ei lähe sellepärast, et see ei tule asjale kasuks, kui kolm institutsiooni ei saa omavahel asju selgeks rääkida. see on keeruline poliitiline küsimus, millel on oluliselt suurem tähtsus kui pelgalt olla poliitiline küsimus. aitäh. siis ma arvan, et selle päevakorrapunktiga oleme nüüd valmis, tähtaeg on kümnes september muudatusettepanekute esitamiseks. oi, palun vabandust ütleb proua juhataja, viies september. nii, ja nüüd on järgmine päevakorrapunkt. Euroopa territoriaalne koostöö, Interreg ja ülesanded, mis tulenevad Euroopa Regionaalse Arengufondi toimimisest. selle raporti eest on vastutav kolleeg Marlene Mitsi eh, kümnendaks septembriks kella viieks tuleb esitada muudatusettepanekud. me hääletame komisjonis selle dokumendi üle kümnendal oktoobril ja juhtivkomisjon Regi eh, tegeleb sel, eh, juhtivkomisjon Regi tegeleb selle küsimusega kahekümne esimesel novembril. proua Mitsi täna ei ole, aga selle eest tema kolleeg, palun. aitäh ma siis lihtsalt äh, loen ette, mida kolleeg on siin kirja pannud. kallid kolleegid, kõigepealt ma väljendan kahetsust, et proua Mitsi ei saa tänasel koosolekul osaleda. sellega seonduvalt tahaksin rõhutada tehtud muudatusettepanekute põhjendusi Äh, aastatel kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse, mis puudutab territoriaalse kokkukuuluvuse küsimusi ja äh, Euroopa Regionaalse Arengufondi toimimist. see puudutab kultuuripärandit, kultuurivaldkonna tegevuskava, mida me kavatseme ju läbi vaadata tugevamat koostööd erinevate liikmesriikide vahel e, ja tõhustamaks sidet kultuuri, noorsoo, hariduse ja spordi vallas. E, me oleme tutvunud juhtiva komisjoni Regi dokumendiga ja ma leian, et on vaja rääkida kultuuride vahelisest koostööst piiriülese koostöö raames, kui silmas pidada Interregi. see on oluline, kui rääkida koostööst Euroopa Liidu liikmesriikide ja Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel. see on väga oluline, eh, kui me räägime territoriaalsest ühtekuuluvusest Eh, ületamaks keelelisi barjääre. koostööd tuleb tõhustada. selles dokumendis rõhutatakse ka kultuuripärandi säilitamise vajadust eh, ja ka sel, sellele, et on tarvis eh, arukalt spetsialiseeruda Äh, selleks, et arvestada ühe või teise liikmesriigi olukorda põllumajanduse või kultuuri valdkonnas. kui me räägime kultuurist ja loovusest, siis erinevad äh, liikmesriikide territooriumid on omavahel suhteliselt tihedalt sööt-, seotud ja mitte keegi, äh, mitte kellelegi ei peaks saama osaks suurem tähelepanu Äh, kui äh, see on vajalik. see on kirjas ka Euroopa regionaalpoliitika põhimõtetes. on oluline äh, sotsiaalse Euroopa suunas edasi liikuda ja seetõttu me rõhutame, et Interreg peab astuma selgelt julgelt üles uute programmidega eeskätt puudutab see juurdepääsu haridusele ja kultuurile, individuaalsete öö, eh, oskuste ja individuaalse liikuvuse suurendamisele, need on väga olulised uuendused, sest öö, eh, see aitab võimaldada, see võimaldab ellu viia programmi eh, Loov Euroopa ja tagada noorte inimeste arengusloovust ma püüan veel teha muudatusettepanekuid niipea kui, nii palju, kui see lühike ajavahemik võimaldab. suur aitäh, kolleeg Morgano. kõik fraktsioonid ei ole veel nimetanud oma variraportööre selle arvamuse kohta, kes on aga nimetatud, neid ei ole täna kohal. siis ma tahaksin küsida, kes siis sõna tahab, kes sõna soovib? kui keegi ei taha sõna soovida, siis ma paluksin komisjonil lisada omalt poolt, mida ta vajalikuks peab um,. suur tänu, esinaine ja suur tänu kolleeg Morganole, kes tutvustas muudatusettepanekuid, mida pakkus välja proua Mitsi. mina sooviksin omalt poolt äh, paar sõna öelda. kõik muudatusettepanekud, mida mainiti, on väga olulised ja Euroopa Komisjonil ei ole midagi nende elementide vastu sisuliselt. oleme arvamusel, et tõepoolest tuleb tõsta teadlikkust äh, paljudes aspektides, eriti mis puudutab äh, haridus- ja kultuurivaldkonda nendes äh, piirkondades, äh, mis on kaasatud Euroopa territoriaalsesse koostöösse. seetõttu on Euroopa Komisjoni ettepanekus äh, eriregulatsioon territoriaalseks koostööks. Need spetsiifilised asjaolud, millele tähelepanu juhiti, on tihtipeale seotud sõnastusega on mõningad äh, elemendid, mis on esile tõstetud ja siin äh, kontekstis äh, võib-olla tuleks selgitada komisjoni üldist lähenemist selleks, et vähendada teksti pikkust ja muuta tekst sujuvamaks. paljudes äh, valdkondades on Euroopa Komisjon praeguses sõnastuses juba mitmed mainitud elemendid äh, üle võtnud. Äh. me oleme arvamusel, et äh, mitmed aspektid, mida siin mainitakse, on juba tegelikult kaetud ja Euroopa Komisjonil on tekstile minimalistlik lähenemine, sellepärast et äh, kui arvestada mineviku kogemustega, siis me saame selle lähenemisega tagada õiguskindluse. mis puudutab sisu, siis juhiksin tähelepanu ühele elemendile. siin on juttu kahest spetsiifilisest eesmärgist, mida soovitakse ETC regulatsioonile ehk määrusele juurde lisada, üks puudutab haridust ja sertifikaatide, diplomite ja muude tunnistuste vastastikust tunnustamist ja teine puudutab kultuuripärandi aspekti. me oleme arvamusel, et juba praeguses ettepanekus on need valdkonnad äh, sees, need on väga olulised valdkonnad nimelt äh, praeguses spetsiifilises eesmärgis äh, punktis B on juba kaetud vastastikuse tunnustamise teema, kui me räägime diplomitest ja mis puudutab äh, kultuuripärandi vaatenurka ja kunstnike liikuvust, mis on teises muudatusettepanekus number kümme, siis EALD ja Ühtekuuluvusfondi määrus juba katavad äh, need äh, spetsiifilised aspektid ära ja seetõttu meie arvates ei ole lihtsalt vajalik äh, sisse tuua need kaks muudatusettepanekut, need on tehnilised märkused, aga sellegipoolest tekst peaks olema selge ja puhas, suur tänu kõikidele äh, Äh, kes esitasid ettepanekuid ja raportöörile arvamuse koostamise eest, aitäh! aitäh, aitäh komisjonile. ja seega saame lõpetada ka selle päevakorrapunkti. järgmine istung toimub kahekümne neljandal septembril alates kella neljateist kolmekümnest ma tahaksin kolleege paluda arvestada sellega, et sel päeval algab istung juba kell neliteist kolmkümmend, tänan kõiki osavõtjaid, tänan tõlke, kena õhtut!